protokoll ja vastu võetud tekstid viiendast juulist on teile laiali jagatud, kas selle kohta on kommentaare, märkusi, vastuväiteid? ei ole, siis on protokoll